darf sie bitten platz zu nehmen. Äh, palun võtke istet. austatud äh, kolleegid. kuulutan äh, juulis katkenud istungjärgu jätkunuks ja tervitan teid kõiki meie esimesel täiskogu istungil pärast suvepausi. pean alustama istungit kurva teadaandega. kolleeg ja sõber Lotar Biski suri ootamatult kolmeteistkümnendal augustil ja tema äkiline surm